fraktsiooniga ECR ning ECR-i ehm, e liikmetelt saime taotluse muuta liikmelisust parlamendi mm, komisjonides ja delegatsioonides taotluse nimekiri lisatakse istungjärgu protokollile ning protokolli kinnitamisega